eilse istungi protokoll on teile kättesaadav, kas kellel on eilse istungi protokolli kohta midagi öelda? Äh, siis on protokoll heaks kiidetud